tema parlamentaarse immuunsuse kohta. ning äh, kõik taotlused avaldatakse protokollis ning äh, kui äh, vastuväiteid esitada, siis on need taotlused heaks kiidetud ning Sofokleios välisasjade komisjonis ning Sofoki Sofokleios samuti nimetatakse ametisse kaitse küsimuste komisjoni nüüd läheme edasi hääletusega. protokolliline küsimus enne veel. aitäh. üksteist aastat tagasi saadeti toime terroristide poolt äh, atentaat ja ma sooviksin, et äh, selle puhul oleks äh, leina seisak ning mälestaksime sellega tuhandeid äh, ohvreid. I thank you for that, it is not on our agenda, but I think it would be appropriate for that. suur aitäh, nii see, et ei ole näitud, aga üheteistkümnenda septembri ohvrite puhul palume kõigil püsti tõusta. right. hästi